kaheksanda, pärast kahe tuhande kaheksandat aastat madalaimal tasandil ja ähm, tööhõive väga kõrge, aga samas tõdetakse, et äh, kodustel majapidamistel on kõrge võlatase sageli kiirlaenude tõttu, mis ähvardavad tuhandete protsentidega vanad laenad ma-, makstakse ära sellega, et võetakse uued ja niimoodi võib inimene jääda aastate pikkusesse võlaringi. see üle pea kasvav võlakoorm, see on tegelikult inimlik tragöödia ja selle all kannatab kõik. küsimus kiirlaenude juures ei ole mitte klientide abistamises, vaid nende ärakasutamises. ma olen pikka aega nõudnud paremat tarbijakaitset kiirlaenude jaoks. kõige parem oleks, kui need täielikult keelustataks ja ma väga loodan, et kiirlaenude keelustamises mind ka toetatakse. Äh, Schaffhauser, un minut. aitäh, kolleeg Schaffhauser, üks minut. Monsieur Draghi, permette. austatud härra Draghi, äh, ma imetlen teid. niisugune julgus Eh, oodatava finantskriisi eelõhtul, kõik spetsialistid ütlevad nii, kinnitate te meile, et kõik on kõige paremas korras. Te pidanuks teadma ja te teadsite, et meil on vaja föderaalset eelarvet eurole. aga niisugust eelarvet keegi ei taha. Te oleks võinud kasutada keskpanka ja BPI president ja Itaalia äh, säästukassa president samuti oleks võinud kaks tuhat kaksteist äh, seda poliitikat ajada ja, aga siis seda ei tahetud, sakslased ka ei tahtnud, aga praegu te olete äh, kaks tuhat kuussada miljardit avalikku äh, riigivõlga kokku kuhjanud ja nii, meil on rohkem võlgu, rohkem Äh, puudujääke ja me liigume pankroti poole. kolleeg Marjas, üks minut. austatud härra Draghi. eurotsoon vajab väga koheseid muutusi. me peame loobuma stabiilsuspaktist ning Euroopa Keskpank peaks saama viimases vajaduses laenuandjaks ja liikmesriigid peaksid saama tagasi oma vääringu. Nad peaksid saama ajada omaenda rahapoliitikat ulatuses, mis vastab määrale, mis neil on EKP asutamiskapitalis. meil on üks riik Eurotsoonis, Saksamaa mis üha võidab praegusest olukorrast, teised riigid aga kuhjavad võlga kokku. nii et EKP eh, e ja teie isiklikult peaksite vabandama Kreeka rahva ees, sellepärast et teie ja Troika kuhjasite meie turjale need memorandumid selleks, et päästa välismaised pangad. kolleeg Van Dalen, üks minut. austatud president EKP on kulutanud neli triljonit eurot, mis on rohkem kui Saksamaa SKT ning siis leiti, et polegi vaja struktuurireformi, ent praegu on äh,, on suur noorte tööpuudus tekkinud ja kõrge tööpuudus muidu ka aga tulenevalt äh, madalatest intressimääradest on probleemid tekkinud pensionifondidel ning pole inimestel mingit stiimulit säästa. see tähendab, et Euroopa Keskpank on liiga pehme olnud oma poliitikas, oma meetmetes. ja seetõttu äh, tuleb meil selle eest maksta päris suur arve, sest majandusel ei lähe nii hästi. riigid peavad läbi viima reformid ning reformid mitte pädevuste üleviimisega Euroopa Liidule, vaid tõhusamate asutustega ning paremate investeeringutega ja parema maksukogumisega. aitäh! nüüd härra Borghese. aitäh, mitmesugused äh, normid, äh, mis on äh, määratletud ja mis on ähm, pankadele äh, ette nähtud äh, järelevalve raames, need on äh, väga keerulised järgida, ma arvan, et kõik peaksid selle pärast muret tundma, tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele küsimusele, sellest pole palju räägitud ka Euroopa Kontrollikojas, kuna Äh, seal on äh, räägitud ähm, äh, Euroopa süsteemi passiivsusest ja, ja aeglusest ja see on suur risk Euroopa pankade juures. nii et ma arvan, et see on äärmiselt oluline nii Euroopa Komisjoni nõukogu seisukohalt kui ka kriisilahenduse nõukogu seisukohalt ja seega on äh, tarvis äh, eelkõige pöörata tähelepanu just inimestele ja reaalsele majandusele, mis on kõige rohkem kannatanud, aitäh! Äh, komisjoni asepresidendil härra Dombrovskisel on nüüd sõna, palun. austatud juhataja, austatud härra Draghi, austatud parlamendiliikmed, oma sissejuhatavas sõnavõtus meenutasin konstruktiivseid eh, kohustusevõtte ja suhteid Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni vahel ning eh, see ka-, suur kattuvus, mis eh, pangajuhi ettekande härra Maato raporti vahel on, on väga hea. lubage, ma tulen nüüd tagasi nende punktide juurde, mida on käsitlenud nii parlamendiliikmed kui mis on kirjas ka raportis ning mis puudutab finantslõimumise vajadust selleks, et parandada rahapoliitika rakendamist. jah, see toob mu äh, kapitaliturgude liidu ja pangaliidu täieliku rakendamise teemade juurde. kolmekümnest äh, õigusalasest õigusloome ettepanekust, mille komisjon on esitanud kapitaliturgude liidu osas, on ainult kolm vastu võetud. ning poliitiline kokkulepe on sõlmitud veel kahe osas seetõttu ootame täiendavat toetust teilt kapitaliliit, kapitaliturgude liidu projektile, mis võimaldaks meil rajada paremini ühendatud kapitaliturud ning ning tõhustada euro rahvusvahelist positsiooni. aitäh, härra asepresident. ja nüüd härra Draghi. ning eh, arutelu kokkuvõtteks ning siis härra Mato aitäh! tänan kõiki, tänan raportööri härra Matot äh, tema raporti eest ning tänan kõigi kiidusõnade eest EKP aadressil ja üritan vastata kriitikale. kõigepealt eh, Edis. jah, EKP on alati toetanud Edist kolm punkti sellega seoses, kolm märkust. ükskõik, missugune on eedise roll, lõplik, lõppeesmärk selleks, et oleks täielikult mutualiseeritud eedis, on, on alati siis see, see väljapoole jäämise saavutamine. siin on palju kompromisse, läbirääkimisi ja probleeme, mis vajavad lahendamist. ent, ent suund, selle õiges suunas liikumine peaks jätkuma. sõltumata, nii et eh, eks see on teie otsustada, missugused meetmed te otsustate võtta, aga oluline on, et eh, te säilitaksite liikumise selle lõpliku eesmärgi poole. kolmas asi EDIS-iga seoses siin ei ole, siin ei saa olla selget edasiliikumist, kui meil ei vähendata oluliselt riske. muide, siin on saavutatud päris märkimisväärne edasiminek, ent äh, vaja on ära teha veel palju. EKP on näidanud eri ajal, eri juhtumitega seoses, et riskide jagamine ise aitab riski vähendada nii et eh, nii-öelda kaks poolt selle lahendusel äh, lahenduse poole liikumisel peaksid olema tasakaalus. mitu küsimust oli seotud EKP aetava poliitika majand-, mõjuga majandusele. siin võrreldi eh, euroala teiste maailma vääringualadega võrreldi eh, aega enne euro tulekut ja pärast euro tulekut räägiti, kui roheline oli muru enne. ja ma, ma tegelikult käsitlesin juba, aga ma võin öelda, et olukord ei olnud kaugeltki nii hea, eriti nendes riikides, kes täna kõige rohkem kurdavad euro üle. seal ei olnud olukord kaugeltki roosiline no võrrelda saaks ainult Ameerika Ühendriikidega ennast, sest keegi selle tõstatas ka. üheksakümne kaheksandal aastal oli tööhõive euroalas üheksateist liikmesriiki viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa koma kaheksa protsenti, nüüd on see kuuskümmend seitse koma kolm protsenti. kõige kõrgem, mis on kunagi registreeritud euroalal. Ameerika Ühendriikides oli see seitsekümmend kolm koma üheksa protsenti üheksakümne kaheksandal aastal ja praegu on seitsekümmend koma kuus protsenti, see tähendab, et see on langenud. loodavate töökohtade arv euroalal vastava perioodi jooksul on üheksakümmend koma kaheksa miljonit ja Ameerika Ühendriikides seitsekümmend koma kaks miljonit no loomulikult eh, nende võrdlustega tuleb olla ettevaatlik, sest me peame võrdluse aluse standardiseerima. ning täpselt samuti ka tööhõive arvudega seoses miljonites. kui minult küsitakse kõrvalmõjude kohta, mis meie rahapoliitikal on euroalal, siis vastuseks on, et peamine kõrvalmõju kaks tuhat kolmteist alates aastast kaks tuhat kolmteist, kui olukord oli väga halb ja täna, tänase aja vahel on see, et üheksakümmend koma kuus miljonit töökohta on loodud, mis on suurim arv siiani. see on peamine kõrvalmõju. teised küsimused, mis on seotud finan-, riskidega finantsstabiilsusele. no tõesti, teatud piirkondades euroalal näeme me, et äh, väärtushinnangud on nii-öelda piiri peal mõnedes, mõned, mõnel kinnisvaraturul ning ka võlakirjaturgude teatud segmentides, ent kas need riskid võivad tekitada ohu rahandussüsteemile kui sellisele? vastus seni on olnud ei loomulikult me jälgime väga tähelepanelikult seda olukorda ning äh, vastuseks neile kohalikele mullidele me ei saa ju hakata muutma rahapoliitikat. me peame kasutama äh, makrostabiilsusvahendeid, me oleme seda öelnud ja liikmesriigid on reageerinud oma vastavate siseriiklike vahenditega koostöös EKP-ga. ning äh, üldisemad küsimused EKP rolli kohta, eh, mille osas on oma märkused esitanud ka raportöör väga õigesti, et EKP-l on oma roll. aga EKP ei saa ära teha, ära täita teiste ülesandeid. Euroopa, EKP-l, EKP roll on piiratud rahapoliitika kujundamisega ja seda piirab veel EKP mandaat. me ei saa teha teiste tööd. selles mõttes ma olen korduvalt öelnud ja isegi täna hommikul ütlesin veel, et et me ei ole näinud veel, veel kõik euro, Euroliidu, euroala liikmed ei ole näinud täit kasu, ei ole kogenud täit kasu eurost ja seda kahel põhjusel. meil on vaja teostada reformid nendes riikides. kas on tegemist euroala riikidega või riikidega, kes jäävad välja sellest alast, vajalikud reformid tuleb rakendada. ja meil ei ole ühtset reformikava kõikidele riikidele. olukord on erinev igas riigis, igas riigis on oma eellugu ja tuleb rakendada vastavad reformid. nii et igal juhul, kui reforme ei rakendata, siis kasvu ei tule. ent ka probleemid ja lõpetamatus, näiteks majandus- ja pangaliit ning esimene vajadus siin on viia lõpuni need protsessid, mis juba käivad, näiteks pangaliidu rajamine. teiseks, alustada ja kiiremini edasi liikuda kapitaliturgude liiduga. ning kolmandaks äh,, äh, tugevdada fiskaalvõimekust. kui tehakse ära need kaks asja ja Euroopa Parlament on tegelikult väga konstruktiivselt ja positiivselt siin edasi liikunud kõigis selle arutelu sõlmpunktides, kui need kaks asja saavutatakse, siis paraneb olukord märkimisväärselt, isegi kui fiskaalvõimekuse tugevdamine võtab äh, aega, mis on arusaadav, kuna see on poliitiliselt keeruline. üks küsimus, mis kõlas, oli seotud sellega, mida saaks EKP teha seoses konkreetsete laenuliikidega, mis pangad on suunanud kodanikele. no üldjuhul ei saa EKP siin teha mitte midagi. see on, siin saaks sekkuda siseriiklik pädev asutus, sest sageli on tegemist tarbijakaitse küsimustega ja siis peaks sekkuma siseriiklik tarbijakaitseasutus, mis peab jälgima olukorda ja laenutingimusi. ent üldisemalt, kui meil on ja, ja see puudutab ka riike, kus eh, teenindamata laenude probleem on väga tõsine, tulenevad oma sotsiaalsetest järelmitest, siis eh, teenindamata laenude puhul on meil sisuliselt eh, kaks võlgnike kategooriat, eh, tavapärased või stra-, isegi strateegilised võlgnikud ja, ja teised, kes on siis osa sotsiaalsest probleemist ja nende puhul ei ole äh, lahenduseks maksekultuuri muutmine, vaid pigem tuleks aidata neid äh, vaesemaid inimesi, kes ei suuda laene tagasi maksta. nii et äh, me peaksime need kaks asja eristama. ei tohiks kahjustada oma pangandussüsteemi, oma rahandussüsteemi, sest selle tulemuseks oleks ainult see, et ei suudeta piisavalt teenindada erasektori ja majanduse laenuvajadust. pigem me peaksime toetama neid vaesemaid inimesi, kes ei jõua oma laene maksta. ja üks või tegelikult mitu küsimust olid suunatud äh, asjale, mida on mitmelt poolt juba küsitud, et kui meil äh, seisab ees majanduslangus, ja ma räägin sellest pikemalt hetke pärast, siis kas EKP käsutuses on vahendid sellega, äh, selle lahendamiseks? jah, EKP-l on need vahendid sellega tegelemiseks ja lahenduste pakkumiseks, aga pidage meeles, et praegune äh, rahapoliitiline olukord on juba niisugune, et meil on negatiivne intressimäär ja me eeldame, et need jäävad veel pikaks ajaks selliseks ning olgugi, et me oleme otsustanud äh, peatada varade juurdeostmise, netovarade juurdeostmise ja nii-öelda külmutanud selle netovarade mahu, siis mida see tähendab? see tähendab, et sedamööda, kuidas jõuab kätte võlakirjade tähtaeg, me ostame need välja, mida see tähendab arvude mõttes? see tähendab, et me jätkame üldiselt sel ja järgneval aastal tõenäoliselt viisteist, viieteist miljardi eest kuus võlakirjade ostmist, nagu me oleme eelmise aasta viimase kolme kuu jooksul teinud üks ja tegelikult ka mitu küsimust puudutasid seda, kas meie rahapoliitika on aidanud äh, osaluste väärtust tõsta. ning äh, me üritasime analüüsida, missugune on rahapoliitika mõju tulude jagunemisele. on selge, et äh, iga rahapoliitiline otsus mõjutab tulude jagunemist. kui me muudame intressimäära, siis äh, muudame seda, kuidas raha jaguneb äh, võlgnike ja võlausaldajate vahel, noorte ja vanade vahel. varade ostmine ja mm, on, on samuti selge mõjuga, sellepärast et varade väärtus tõuseb ning varade omanikud on reeglina jõukad inimesed nii et küsimus, mis meie ees seisab, on, kas meie poliitika halvendab tulude jagunemise olukorda. kui arvestada kõiki asjaolusid, siis peaks vastus olema ei, miks? jah, tõesti, lühiajaliselt võib-olla see tulude jagunemine muutub negatiivsemaks, aga mis on siis faktor, mis, mis halvendab kõige rohkem tulude jagunemist? see on tööpuudus. jah kui Euroopa Keskpanga rahapoliitika on milleski olnud edukas, siis on ta olnud edukas selles, et ta on soodustanud tööhõive kasvu, nagu ma vastuse alguses ütlesin. üks küsimustest puudutas ka äh, VKE-de juurdepääsu laenuvõimalustele. kas meie poliitika on piiranud või vähendanud võimalust VKE-del saada laenu? ja vastus on kindlasti mitte. nii meie äriühingute äh, laenude programm kui ka QE programm on võimaldanud pankadel anda rohkem laenu VKE-dele ning kõik andmed, mis meil on aastast kaks tuhat kolm, äh, kui me alustasime LTA Rosiga ja Deltrosega. see tähendab, et me anname laenu sisuliselt pankadele ainult eh, siis, kui nad laenavad raha edasi reaalses majanduses töötavatele ettevõtjatele. ma ei tea, kus on, kust on võetud see kakskümmend üheksa eurot sajast. Eh, veel üks väga eh, huvitav iroon, iroonia, mis peitub mõnes mitmes küsimuses, on see, et rahapoliitiline riigivõla finantseerimine paistab nüüd olema kõigi probleemide lahendus. ja see on küsimus, mis on kõlanud juba varemgi. see on tegelikult väga üllatav. sest kui rahapoliitiline finantseerimine muutus võimalikuks riikides, kus kasutati seda tegelikult ulatuslikult ka juba enne euro tulekut, siis oli seal olukord väga halb. inflatsioonimäär oli kõrge ja tööpuudus oli ka kõrgem kui nendes riikides, mis ei kasutanud rahapoliitilist äh, võlgade finantseerimist. no nii, niisugune lühike kõrvalmärkus. aga paradoksaalne on see, et me kuuleme praegu sellest lahendusest rahapoliitiline finantseerimine inimestelt, kes olid äh, selle vastu ja tembeldasid selle kuritegelikuks kuni eilseni usun, et ma vastasin nüüd eh, enamusele küsimustest vist. ja paar sõna veel väljavaadetest edasiseks. kui võtta niisugune ristlõige praegusest olukorrast, staatiline, teha nii-öelda foto, siis ja analüüsida seda, siis näeme, et tarbimine laieneb, seda on päris palju, investeeringuid tehakse, need suurenevad, seda toetab meie rahapoliitika, ekspordi kasv on väike, aga siiski piisav, tööturg on endiselt tugev. samas, kõik see toimub olukorras, kus majanduskasv on järjest madalam ja andmed on päris pikka aega olnud nüüd nõrgemad võrreldes sellega, mida me ootasime. see tähendab, et algul olid meil andmed, mis osutasid madalamale kasvumäärale. ja me ütlesime siis ja oleme jätkuvalt sellel seisukohal, et, et osalt oli see olukord seotud ajutiste mõjuritega konkreetsetes sektorites ja riikides, näiteks seotud sellega, mis juhtus eh, jah, mingis konkreetses riigis, aga on loomulikult ka pikaajalisemaid mõjureid, mis põhjustavad majanduskasvu langust või aeglustumist ja need püsivad tükk aega. üks nendest on see, et kaks tuhat seitseteist oli väga erandlik aasta võrreldes ajaloolise keskmise, keskmisega nii et eh, nüüd me oleme siis tagasi madalama majanduskasvu eh, graafikul või joonel. ent küsimus, mille me peaksime endale esitama, on see, kas eh, on siin tegemist ajutise niisuguse langusega või või su-, sii-, oleme suur, siirdumas, suundumas majanduslanguse poole ning meie vastus on ei, tegemist on ajutise aeglustumisega, me ei saa rääkida majanduslanguse tulekust, aga see ajutine langus võib kesta kauem kui e-, eelnevalt oodatud. millest see sõltub? selle aeglustumise kogu kestus siis selleks, et vastata sellele küsimusele, peame vaatama, mis mõjurid aeglustumise põhjustasid ja need mõjurid on peamiselt seotud no majanduskasvu aeglustumisega Hiinas näiteks, aga ka muude geopoliitiliste määramatustega. ning eh, järgmine küsimus oleks, kui kaua need mä-, see määramatus kestab? no geopoliitiline määramatus seab küsimuse alla alustalad, millele on mis rajati pärast teist maailmasõda, süsteemi alustalad. ning äh, samuti ka Euroopa Liidu. Need on seotud kaubanduspingetega, Hiinaga, Brexitiga, mitmepoolse süsteemi alustalade kõigutamisega. ja samas märkame, et äh, mitmes aspektis olukord on siin ka paranemas, mõnes aspektis muidugi halvenemas. lõpptulemuseks võib öelda, et äh, veel päris pikka aega tõenäoliselt see määramatus kestab ja sellel on oma hind. ja see hind on väiksem usaldus tuleviku suhtes tarbijate poolt ja ettevõtjate poolt ning äh, seetõttu olemegi praegu olukorda analüüsimas, nagu ma rääkisin. härra president, mulle tundub, et ma olen vastanud kõigile küsimustele, kui ma mõne kahe silmale vahele jätsin, siis palun vabandust. aitäh, härra Draghi ning arutelu lõpetuseks saab sõna kolleeg Mato kaheks minutiks. aitäh, härra president, aitäh, härra Draghi, et siia tulite. selle tulemusena on meil tekkinud äh, peaaegu nagu kuulamine, mitte kaks tuhat seitseteist aasta aruande arutelu. aga kõik see oli väga tore ja ma tänan teid, et tunnustasite Euroopa Parlamendi tööd. tahaksin tänada härra Dombrovskist, volinikku, siia tulemast ning kolleege, kes sõna võtsid. mõnede kolleegidega ma nõustun, mõnedega mitte olen päri härra Draghiga, et me ei tohiks jääda puhkama loorberitele ja peaksime eh, paika panema vahendid, mis on vaja uute kriisidega tegelemiseks. meil on kogemused juba olemas ja me ei tohiks vanu vigu korrata. meil on nüüd tugevam äh, rahaliit kui varem, ent äh, lahendamist vajavaid probleeme on endiselt. mõned nendest on tõstatatud. ohtlikud võlad ja nii edasi, mis nõuavad kiiret reageerimist riskide jagamine on samuti väga oluline. ning äh, nende te küsimustega tegelemiseks, nagu ma ütlesin, ei tohi me jääda puhkama loorberitele. Äh, kolm asja, millega tuleks tegeleda ja mille osas kõik on päri, meil on vaja rohkem finantslõimumist läbi kapitaliturgude liidu, see aitab Äh, rahapoliitikat paremini ajada, eurot stabiliseerida, meil tuleb äh, täita jätkusuutliku arengu eesmärgid rahapoliitikas ning äh, loomulikult Pariisi lepe. institutsioonidel tuleb täita jätkusuutliku arengu eesmärgid kõigis oma võetud kohustustes ning veel üks asi, millest rääkis härra Draghi, EKP töö läbipaistvuse osas ning oma poliitika parem selgitamine, arvestades tem-, EKP poliitika sõltumatust, nii nagu see on paika pandud lepingutes, on oluline, nii et läbipaistvus ja vastutus ja, ja see kolmnurk on väga oluline. aitäh, härra Mato! arutelu on käesolevaga lõppenud ja hääletamine toimub homme, järgmine päevakorrapunkt on Nils Torvaldsi raport Pangandusliit kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruanne ja raportööril on sõna neljaks minutiks, palun. juhataja. austatud äh, saadikud, loomulikult on äh, kahetsusväärne, et härra Draghi just praegu lahkub, sellepärast et järgnev arutelu puudutab ka teda. minus tekitas eelnev arutelu natukene rahutust, sellepärast et tundub, et osad kolleegid päris hästi ei mäleta ajalugu, nad ei mäleta aastakümneid pärast teist maailmasõda kui äh, neile meenuks, mis toimus pärast aastat tuhat üheksasada nelikümmend viis, siis oli äh, palju deflatsiooni, oli palju majanduslikke vigu ja neid vigu tehti mitmel pool. näiteks tuhande üheksasaja viiekümne kuuendal aastal oli ähm, Ühendkuningriik suurtes äh, raskustes ja me näeme, et äh, ka mõnda aega hiljem valuutadega seotud probleemid aina tugevnesid pärast seda tuli noor sotsiaaldemokraatlik poliitik äh, lavale, Willy Brandt, tema valiti Saksamaa Liitvabariigi kantsleriks ka. ja siis pärast äh, seda oli olukord äh, selline, et majandusprobleemid tuli kiiresti lahendada. tema pakkus välja, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, lahendaksid probleemid valuutafondi kaudu ja siis äh, tehti Saksamaa poolt äh, ettepanekuid, et leida tulevikku suunatud lahendusi. aga selle kõigega oli seotud üks tingimus, reeglitest tuli kinni pidada ja siis tekkisid raskused. ma leidsin ühe huvitava Willy Brandti tsitaadi tema mälestustes, kohtumised ja sissevaated. seal räägitakse reeglitest ja paralleelsustest äh, rahanduspoliitiliste otsustega seoses, ta ütles saksa keeles. kui me räägime raudsetest reeglitest äh, ja nende vajadusest, siis äh, see sai pidevalt ikka ja jälle kinnitust minu töös pärast äh, Willy Brandti initsiatiivi, siis äh, probleemid äh, kord tõusetusid, kord leevenesid. ja nüüd oleme me olukorras, kus meil on palju äh, tugevam süsteem kui kunagi varem. loomulikult äh, see ei ole päris äh, probleemivaba süsteem, me nägime ju ka finantskriisi ajal, et äh, kõikide väljakutsetega see süsteem toime ei tule, aga siiski me lõime midagi sellist, mis mingil määral toimib. ja me võime öelda, et rahanduspoliitika viimastel aastatel. kui nüüd ähm, vaadata, mida on tehtud, siis näiteks äh, Hispaanias Banco Populaare, mis ei äh, tulnud äh, toime oma kohustustega, jah, likvideeriti ja me teame, et ühel Genova panga läks samamoodi. meil on terve rida probleeme laene ei maksta tagasi, on mitmesuguseid muid raskusi, aga täna siiski läheb meil oluliselt paremini kui viiskümmend aastat tagasi. suur tänu, kolleeg Torvalds, järgmisena nüüd äh, komisjoni nimel härra Dombrovskis, palun. juhataja, austatud parlamendiliikmed kõigepealt ma sooviksin tänada härra Torvaldsi tema aastaaruande eest pangandusliidu kohta, see raport äh, näitab hästi, kuidas äh, pangandusliit on arenenud, aidanud kaasa siseturule, finantsstabiilsusele ja muule. väga palju on äh, saavutatud äh, regulatiivses ja järelevalve mõtle, mõttes institutsioonide poolt, aga töö ei ole veel lõpule viidud. pangandusliidu lõpuleviimine on üks komisjoni töö prioriteete ja me väga tervitame seda raportit, kuna siin juhitakse tähelepanu, et komisjon on oma eesmärkidele pühendunud. võrreldes eelmise aastaga oleme saavutanud käegakatsutavaid edusamme. kõigepealt meil on kokkulepe nii-öelda panganduspaketi osas, Gunnar Hökmark ja Peeter Siimons olid läbirääkijad parlamendi poolt, panganduspakett tugevdab äh, raamistikku ja aitab äh, pankadel äh, toime tulla kahjudega kriisi ajal, ilma et oleks vaja kasutada maksumaksja raha. tehnilised täpsustused viiakse ka sisse, me loodame, et me saame selle tööga ühele poole veel käesoleva parla-, parlamendi mandaadi aja jooksul. samuti me oleme liikunud äh, edasi nõukogu äh, tegevusplaaniga, mis võeti vastu suvel kaks tuhat seitseteist, see puudutab äh, laene. Roberto Gualtieri ja kolleeg Langeni juhtimisel te olete tegelenud samuti viivislaenude küsimusega edukalt me oleme parandanud ka pankade kahjumitega toimetuleku võimekust. on tugevdatud ka panganduse puhvreid. komisjonil on hea meel, et äh, praktiliselt äh, kõik, kõikides liikmesriikides on äh, on äh, viivislaenudega tegelemine paranenud ka poliitilisel tasandil, aga tegevusplaane tuleb veel äh, selles äh, alles rakendada. meil on mitmed rahapesuvastased ettepanekud, komisjon on tulnud välja ka omapoolse teavitusega, kuidas tugevdada liidupoolset äh, rahapesuvastase võitluse raamistikku me pakume välja mitmesuguseid meetmeid, mis tugevdavad kolme järelevalveasutust ja mis on äh, seotud äh, rahapesuvastase võitlusega. me tervitame Euroopa Parlamendi ettepanekut mis on võetud vastu Otmar Karase ja Pervons Peresi raporti põhjal ja ma loodan teie toetusele, et jõuda kokkuleppele õigusaktis enne äh, teie mandaadi aja lõppu. nüüd, äh, mis puudutab äh, solventsust, siis ka siinkohal on komisjon parlamendiga nõus et meil tuleb äh, siin edasi liikuda ja komisjon on äh, pakkunud välja regulatiivse raamistiku, mille eesmärgiks äh, on vähendada ähm, ebalikviidsete pankade arvu. me soovime, et oleks võrdsed tegutsemisvõimalused turul tegijate hulgas ja et kasutatakse innovatiivseid tehnoloogiaid. seda kajastab meie teatis fintechi teemal, seal arvetati tegevuskavaga ja mitmete sammudega, mis me oleme võtnud äh, pankade äh, tugevdamiseks. meil äh, tuleb veel palju teha, et saavutada edasiminekut EDIS-e osas ja ka resolutsioonifondi osas me ootame teie toetust nende teemadega edasiliikumisel mis puudutab common backstopi, siis äh, meil äh, tuleb äh, kiiresti ESM-i lepingut vastavalt muuta, loodetavasti saame seda teha käesoleva aasta keskel ja me läheme edasi Euroopa stabiilsusmehhanismiga, see tuleb võtta üle Euroopa Liidu õigusaktide raamistikku, see suurendab ka demokraatlikku kontrolliõigust. EDIS-e loomisel me veel ei ole piisavalt edasi liikunud, see on ääretult oluline osa äh, pangandussamba äh, lõpuleviimisest ja me ootame Ester äh, de Langeni raportiga edasiliikumist Euroopa Parlamendis. ja pangandusliitu tuleks vaadelda kui algatust, millest saavad kasu kõik Euroopa Liidu kodanikud. me oleme palju saavutanud alates kriisi puhkemisest, meil on olnud positiivne mõju ettevõtetele ja kodumajapidamistele, aga samas on siiski risk, kuna Pangandusliit on lõpule viimata, nii et kasutagem järele jäänud aega käesolevas poliitilises tsüklis ja tehkem käegakatsutavaid edusamme Pangandusliidu lõpule viimisel, aitäh! suur tänu, volinik Dombrovskis ja nüüd härra Hökmark, poolteist minutit. Äh, suur tänu härra president, aitäh raportöörile ja volinikule. täna, kui me tähistasime Euro kahekümnendat aastapäeva, on oluline mõista ka seda, kui palju on viimasel ajal asjad muutunud. finantsturud äh, tähendavad riskide analüüsimist, riskide võtmist ja riskide jaotamist ja nende erinevate sammude ja pangaliidu nurgakivide abil on meil täna tekkinud parem võimalus riskide analüüsimiseks. see on selle süsteemsete riskide nõukogu öö, võimalus, aga ka teiste asutuste võimalus. küsimus, kas me võime riske võtta, on teistsugune, kriisid tekivad ikka küsimus on selles, kuidas me nendele reageerime, kuidas me nendest välja pääseme ja ühise kaitsekorra loomise kaudu ja loodetavasti ka viivislaenude parema reguleerimise kaudu me saame teha ja loodetavasti me kõik ka mõistame seda, et kõik, kes investeerivad pankadesse, võtavad riske ja jaotavad riske BRD-ga ja kapitalinõuetega tegelikult me loome väga hea äh, vundamendi Euroopa Liidule olukorraks äh,, kus me peame olema silmitsi uue kriisiga ja kus me tahame sellest kriisist välja tulla paremini kui eelmisel korral, nii et ma tänan äh, komisjoni ja raportööri, väga palju on veel ära teha, aga ärme unustame, palju on juba saavutatud, aitäh. kolleeg Hütt suur tänu, härra Hökmark ja nüüd härra Fernandes, poolteist minutit, palun. tere päevast ja tahaksin tänada komisjoni asepresidenti selle eest, et olete täna siin. kõigepealt tahaksin tänada ka Torvaldsit, meie raportööri sellise väga äh, koostööpõhise lähenemise eest raporti koostamisel. siinkohal me hindame äh, pangaliidu toimimist ja see on äärmiselt oluline. samas on tähtis ka luua pangaliidu institutsionaalne raamistik viimase seadusandliku äh, ametiaja ja tegelikult viimaste kuude jooksul oleme teinud äh, väga palju tööd nende pakettidega, mis annavad meile võimaluse edasi liikuda, näiteks viivislaenudega, aga meil on vaja viimase paari tu-, kuu jooksul äh, teha veel täiendavaid jõupingutusi, et luua hoiuste tagamise süsteem, mis võimaldab toot-, luua ka selliseid tooteid, äh, mis äh, kaitseksid äh, meie laenusüsteemi ja mis oleks kaitsekorraks. loomulikult me peame riske maandama, aga samuti peame ka võtma samme riskide jagamiseks ja ma paluksin seetõttu meie parlamendi et me järgmise nelja kuu jooksul oleksime valmis võtma neid olulisi samme selleks, et panna kokku äh, kõik need vajalikud äh, äh, vahendid, et pangad, pangaliit toimiksid ja et me järgmises kriisis ei oleks enam ohus. suur tänu, kolleeg Ošov, palun. suur tänu, president, daamid ja härrad ma tahaksin tänada ja kiita raportööri eh, hea ja tasakaalustatud raporti eest, kus on arvesse võetud kõikide fraktsioonide arvamusi. Eh, on räägitud eh, riskide piiramisest ja finantsjuhtimise jätkusuutlikkusest ja me oleme rääkinud ka erinevatest pangamudelitest, me ei taha äh, homogeenset pangasüsteemi Euroopasse. Äh, raportöör juhib ka õigustatult tähelepanu rahapesu küsimustele ja sellele, et jätkuvalt on äh, viivislaene liiga suurel määral. Poola delegatsioon ECR-i fraktsioonis igal juhul toetab teie raportit, suur tänu suur tänu, kolleeg äh, Ošok, nüüd kolleeg Viegas. Äh, küsimus, mille peame endale esitama, on see, kuidas me jõuaksime finantssüsteemini, mis võiks lahendada meie majanduse probleeme finantssüsteem on jätkuvalt Euroopa Liidu jaoks probleemne Äh, ta ju pagu lahendusi ja meile tekitab äh, muret, kui me vaatame äh, pankade bilansse, aga ei mõtle nendele mehhanismidele, mis on nende taga, sellele spekulatiivsele spiraalile, mis tekitas aastaid tagasi finantskriisi. me oleme jätkuvalt vaadanud muutnud äh, bilansse, oleme püüdnud lahendada viivislaenude probleeme, aga võimendus on kohutav. Äh, toimuvad liitumised ja ülevõtmised, mis loovad suured megapangad, mis on meie jaoks tulevikus ohuks ja viimane õlekõrs siin äh, on see, kuidas muuta ESM meie inimeste äh, Äh, teenistuses olevaks mehhanismiks, aga see ikkagi tähendab seda, et pankadesse läheb veelgi enam avalikku raha. me peaksime pangad panema tööle majanduse nimel, mitte vastupidi, üks minut, kolleeg Molo. Äh, härra president, äh, Prantsusmaa patrioodi jaoks on tegemist pangaliidu direktiivi näol, näol totalitaarse ja ebademokraatliku äh, Äh, õigusaktiga, äh, seetõttu, et aastal kaks tuhat neliteist anti riiklik äh, panga suveräänsus üle IKP-le, see on institutsioon, mis ei sõltu ühestki riigist, millel ei ole demokraatlikku kontrolli ja kui me oleme Frankfurdi tehnokraatidele võimu üle andnud, siis see äh, viga lõikab läbi seose riigi ja pangasüsteemi vahel ja muudab riigi täiesti võimetuks. viimase äh, finantskrahhi ajal äh, ja järgmise finantskrahhi all me näeme seda, et hoiused satuvad ohtu. Äh, euroalas, äh, kus mondel-, globalism pidevalt hoostab meie pangasüsteemi, äh, siis selline äh, föderalistlik pangaliit on väga ohtlik meie riikide sotsiaalmajanduslikule toimimisele ja meie demokraatia ja kodanike nimel tuleb kiiresti lõpetada see äh, nurisünnitis, mis on pangaliit ja anda pangad tagasi riikidele ja rahva kätte. suur tänu ja nüüd kolleeg Langen, poolteist minutit. Äh, suur tänu raportöörile ta võttis Rahvapartei positsiooni laias laastus üle. suur tänu selle hea raporti eest. me kuulsime nüüd kahte viimast kõnelejat, kuue ja EFTD esindajad. mõned esitasid muudatusettepanekuid, kuue tahab äh, pangandusliidu kaotada, EFTD soovib äh, erandeid Itaaliale. kui me nii kaugele läheme, kui me sellist lahendust pooldame, siis me võime oma kohvrid kohe kokku pakkida. ma tahaksin äh, mitte ainult tänada raport, raportööri, vaid juhtida tähelepanu meie jaoks kõige olulisematele raskuspunktidele. kõik ju äh, teavad, et ahnus ja regulatsioonide puudus äh, tõi kaasa selle finantskriisi. tegemist oli tõesti selle valdkonna ahnusega ja ihnsusega me oleme nüüd äh, võtnud vastu siin mitmeid õigusakte sel teemal ja meie jaoks on kõige olulisem, et oleks proportsionaalsus suurte ja väikeste pankade vahel Ameerikas on äh, Wall Streeti ja Main Streeti jaoks täiesti erinevad lahendused, Euroopas me ei ole seda veel rakendanud. teiseks, äh, võitlus rahapesu vastu on edukas ainult siis, kui liikmesriigid seda ka praktikas rakendavad. kolmandaks, äh, probleemseid laene tuleb vähendada, selles me oleme nõus. neljandaks, Euroopa pangandusmudeleid ei tohi küsimärgi alla seada. näiteks Saksamaa puhul seda pidevalt üritatakse ja hoiuste tagamine saab äh, olla võimalikuks äh, ainult siis, kui riskid on maandatud ja see ei ole seotud mandaadi aja lõpuga kohe kuidagi. suur tänu ja nüüd järgmise poolteist minutit äh, kolleeg Peres. suur tänu, härra juhataja, lugupeetud asepresident. ma arvan, et me tutvume siin raportiga, mis on kasulik ja käsitleb Pangandusliidu asjade seisu. Te juba tuletasite meelde mõningaid asjaolusid siin ja ma tahaksin öelda, et selle pangaliidu äh, hea toimimine on oluline meie majanduse toimimise seisukohast. juhiksin teie seisu, teie, teie tähelepanu kahele asjaolule, kõigepealt äh, meil on vaja veelgi enamat, äh, nagu te ütlesite, võitlus rahapesu vastu kohustab meid tugevdama ametivõimude rolli, teie Euroopa Parlament on seda toetanud, äh, pangandus äh, kontrolliamet peab muutuma äh, teiste, teisi juhtivaks ametiks, mis aitab meil võidelda paremini rahapesu vastu. me peame vaatama üle juhtimissüsteemi järelevalve asutused ning me toetame seda mandaati mida meie pädev komisjon on ette pannud. lisaks sellele riskide vähendamise arutelu ning riskide jagamise teema. meil on tunne, et mõningad liikmesriigid ja ka siinsed parlamendiliikmed pahatihti tahavad äh, käituda täiesti äh, vastuvõetamatult äh, pangandusliidus äh, kohustusi eirates me peame võtma arvesse, me peame riske vähendama ja ähm, ja seda tuleb teha algusest peale ning äh, me oleme, meil on hea meel selle üle, et komisjon on tegutsenud otsusekindlalt selles valdkonnas. suur tänu, kolleeg Peres ja kolleeg Starbati, palun üks minut. juhataja. Mario Draghi ütles aasta eest siin kojas, et äh, hoiuste tagamine oleks äh, vajalik osa pangandusliidust. Äh, kolleegid võtsid ka sel teemal sõna. kolleeg äh, Langen juhtis tähelepanu riskidele. ja mina olen ka arvamusel, et ühine hoiuste tagamise süsteem ei muuda pangandust kindlamaks see tooks endaga kaasa hoopis äh, halvad äh, laenud, pangad peaksid võtma riske, mida nad muidu ei võtaks ja siin äh, tekib ka moraalse ohu probleem. Aristoteles ka juba ütles, et kui kõik vastutavad, siis lõpuks ei vastuta keegi. ja asjad lükatakse ühesõnaga teiste õlule. me ei muudaks siis pangandust äh, mitte tugevamaks, vaid äh, nakkusoht võiks seal kiiremini levida. järgmisena kolleeg Urban Crespo, palun. suur tänu, juhataja. mõned aastad pärast seda, kui kriis algas ja pangandusliit kukkus kokku, äh, ei ole Euroopa Liit nüüdsekski kaitstud tulevaste kriiside eest. pangandusliit tahab, et oleks suurem kontsentreerumine pangandussektoris ning väikesed pangad hävivad. tekitame oligopoolia ja sellise süsteemi puhul ei saa me tagada seda, et äh, pangad oleksid kindlatel jalgadel. Euroopa Keskpank on otsekui erapankade käepikendus. pakutakse madalaid, madala kvaliteediga teenuseid mis äh, jätavad kliendid äh, lihtsalt turujõudude meelevalda. meil peab olema loomulikult kaitsesüsteem, meil on äh, vaja stabiilset demokraatlikku ning rahvakontrolliga süsteemi, pangandusliit aga viib meid paraku hoopis teises suunas, meid ei ole, me ei ole enam paremini kaitstud ning me oleme sellise algatuse vastu. ja nüüd kolleeg Valli, palun üks minut suur tänu, lugupeetud juhataja. härra Langen paraku on juba siit saalist lahkunud, ma tean, et ta tahtis rääkida Itaalia pankadest ja ta on süüdistanud meie panka, meie fraktsiooni, kes tahab aidata Itaalia pankasid. aga mina olen kindel, et härra Langen soovib ise kaitsta Saksa pankasid, kes kannatavad laevandussektori viivislaenude all. tõesti on palju selliseid viivislaenu. Euroopa Keskpank oma järelevalvemehhanismi kaudu kuulab erapankade ettepanekuid, vähemalt Saksamaalt on tehtud ettepanekuid ja ma arvan, et selliste teemade puhul tuleb läheneda asjadele pisut põhjalikumalt ning delikaatsemalt. Saksa pangad on saanud suuri summasid, Itaalia pingutab päris palju. ka meil on olnud Aviivis laenudega raskusi ning me oleme ära teeninud austuse ning toetuse, kuna me näeme kõvasti vaeva, et äh, me püüame ära hoida tõsiseid probleeme Euroopa ees tulevikus. suur tänu, härra Vali ja nüüd poolteist minutit härra Rosati. suur tänu, äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud asepresident olen nõus, oleme nii mõndagi saavutanud pangandusliitu üles ehitades, aga seda oleme teinud viimase seitsme aasta jooksul ning see töö ei ole paraku veel lõpule jõudnud. juhiksin tähe, teie tähelepanu kolmele asjaolule. kõigepealt me peame lõpule viima selle protsessi, millega rahastatakse pankade äh, likvideerimist. meil on olnud äh, probleeme stabiilsusmehhanismi ümberkujundamisega vajalikuks fondiks ja nagu kolleegidki on viidanud, meil ei ole juba veel hoiuste tagatise fondi nagu kord ja kohus ning seda on hädasti vaja lisaks sellele on meil olnud liigselt halbu laene mida kunagi tagasi ei maksta, see koorem on tõesti raske ning äh, seetõttu on väga raske kriisi selja taha jätta. mul oli poolteist minutit kõneaega, ärge katkestage mind. Äh, ning äh, kõigi nende erinevate asjaolude tõttu on väga raske kriise ära hoida. nii et Pangandusliidu vallas tehtav töö tuleb kiiresti lõpule viia suur tänu, härra Rosati ja vabandage mind. ja nüüd saab sõna proua Peetikainen pooleteiseks minutiks. kümme aastat möödunud finantskriisist, nüüd on õige aeg anda hinnang sellele, mida on tehtud, mida on teinud Euroopa Liidu institutsioonid seoses panga kriisiga ning pangandusliidu ülesehitamisega. tahaksin tänada komisjoni et komisjon on töötanud selle nimel, et pangandusliit saaks veel selle ametiaja jooksul jalad alla, vähemalt poliitilisel tasandil. meil on praegu puudu kolm asja. liigsed laenud, halvad laenud on üks asi, aga meil ei ole ka riskiinvesteeringute tulemüüri ning see raport jäi institutsioonides õigusloomeprotsessis toppama. teine äh, püsiv äh, rahastus, aga äh, keskkonnanäitajate sissetoomine tegevusse ning laenudesse ning kolmandaks, me peame mõtlema sellele, kuidas me reguleerime muid tegevusi nagu viivislaenud ja rahastamine, nii et nendega seoses ei tekiks raskusi ja suuremaid riske väikeinvestoritele. Need ülesanded jäävad meil lahendada Euroopa Parlamendi ning komisjoni koostöös järgmisel ametiajal. suur tänu, kolleeg Peeti Käinen, nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde ja kolleeg Caputo saab esimesena sõna suur tänu, juhataja. selleks, et tagada finantsstabiilsus, on meil vaja pangandusliiduga ühele poole saada. pangandusliitu tuleb ta-, täiendada selleks, et riske vähendada. pangandusliidu eesmärgiks ei ole mitte ainult finantsstabiilsuse tagamine, vaid me peame tagama ka selle, et meil oleksid säästlikud pangandusmudelid Euroopa Liidus. me peame Euroopa Liitu suunama ühtse mudeli suunas, kuid äh, seda ei tohi teha nii, et kodanikulähedased väikesed pangad äh, ohvriks satuvad. Euroopa ühtne äh, kaitsevahend ähm, ja, ja järelevalvesüsteem no, finantsjärelevalvesüsteem nõuab, eeldab ühtset maksudest kõrvalehoidmise lähenemisviisi.